sotsiaaldemokraatide EFTTT olen saanud samuti delegatsioonidesse komisjonidesse nimetamiste taotlused, need on lisatud protokolli juurde, kui ei esitata vastuväiteid, siis on heaks kinni, kiidetud need nimetused. erinevad